peakski pane, tegema lõpu Daytoni äh, mm, äh, ajastule ja astuma uude Euroopa ajastusse. suur tänu! suur tänu, härra volinik, minul on esitatud üks resolutsiooni ettepanek, hääled, äh, arutelu on nüüd lõppenud ning hääletus toimub homme keskpäeval. ma olen saanud ka ühe teate äh, mis puudutab komisjonidesse ja äh, delegatsioonidesse nimetamist, äh, see puudutab siis äh, ühte konkreetset liiget, kes on fraktsioonilise kuulumus, kuuluvuseta. kui keegi selle, nende nimetamiste vastu ei ole, siis me loeme, et see on vastu võetud. nüüd oleme jõudnud istungiga lõpule ja istung jätkub kell üheksa täna õhtul